jääma realistideks, me oleme kuulnud, mida Brasiilia presidendil oli öelda ja ilmse Brasiilia äh, lahkub sellest kliimaleppest ja sellisel juhul ei ole meil võimalik seda kaubanduslepet jätkata. järgmisena saab sõna kolleeg Jongeerius. suur aitäh Äh, lugupeetud president Trump äh, on äh, NATO töö põhimõtteliselt peatanud, nüüd on Boris Johnson ja Brexit ja nüüd me räägime siin suurtest tarbijaturgudest. Mm, see on väga suur võimalus me, kui me tegutseme jätkusuutlikult, siis me saame eeskujuks olla. roheline kokkulepe nõuab äh, meetmeid tulevike, tuleviku kaubanduslepete puhul äh, tuleb tagada, et kliimanõudmisi, mis on seotud Pariisi leppega, äh, täidetaks, vastasel korral on ette nähtud sanktsioonid ja ei, Trump ega Johnson ega ka Bolsonaro ei tohiks siin takistuseks saada. Mm, Amazoni eh, piirkonna eh, mm, maharaiumist arvestades ei ole tegemist hea partneriga Euroopa Liidu jaoks. suur aitäh, järgmiseks on eh, kõnelejate nimekirjas kolleeg Wise, aga tundub, et teda siin saalis ei ole, on ta kohal? kui ta on kohal, siis palun andke endast märku, tundub, et teda ei ole kohal ja siis saab järgmisena üheks minutiks sõna kolleeg Pietikäinen, palun on selvä, et meidän on tark-. selge, et me peame äh, üle vaadata ka eelmisemad kaubanduslepped ja ka tulevased kaupa, kaubanduslepingud, kaasa, kaasa arvatud Mercosuri vabakaubanduslepingud kestliku arengu eesmärkide ja kriisi valguses. see tähendab seda, et, et me ilmselt enam ei või ja ei saa kokku leppida äh, sellised vabakaubanduslepingud, mis olid sobivad vanem, varasele maailmale. kuna meil, meil jääb ilma siis äh, töötegijatest, äh, kui me räägime tekstiilitööstustest ja arvestame seda, kus need tooted töötakse ja milliseid tootmisprotsesse kasutades või seda, äh, millise, kuidas loomi loomakasvatuses on koheldud, milliseid äh, taimekaitsevahendeid on kasutatud, kas äh, toiduainete kasvatamisel on kasutatud GMO soiad ja kas on raiutud vihmametsa sest kestlik areng ei piirdu ainult puhtalt kaubandusküsimustega suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Šoidrova, teil on üks minut suur aitäh, kallid kolleegid, vabakaubanduslepe Merco äh, suuriga äh, sisaldab tingimusi, mis sunnib neid äh, riike ökoloogilisi ja sotsiaalseid standardeid austama. ja see on vahend, millega on võimalik Euroopa rohelist kokkulepet jõustada, aga selle leppega on seotud ka oht, mis puudutab negatiivset mõju majandusele, me räägime miljardilisest kompensatsioonist talunikele, kui see toob endaga kaasa negatiivseid mõjusid. kui see tõesti niimoodi aset leiab, siis eh, jah, see on minu jaoks vastuvõetav, aga eh, kuidas samas, eh, me peame mõtlema sellele, kuidas Bolsonaro Amazoni piirkonda hävitab äh,. Äh, Äh, minu jaoks ei ole see lepe muidu vastuvõetav, kui härra Bolsonaro meile äh, kinnitusi ei anna seoses Amazoni äh, maharaiumise lõpetamisega. meil on vaja president Bolsonaro konkreetset garantiid ja kui ma seda ei saa, siis mina selle lepingu poolt ei hääleta ja see on ka võimalus, kuidas kliimaleppe eesmärke paremaks muuta. suur aitäh, kolleeg Fernandes, viimasena teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, Mercosuri lepe on rohkem kui lihtsalt majandust puudutav lepe, me räägime väärtustest, me räägime kestlikust arengust, sotsiaalsetest aspektidest, siin tuleb mängu ka vastastikuse põhimõte ja äh, seda kõike seoses Euroopa rohelise kokkuleppega ja me peaksime seda ära kasutama. Äh, sellega mm, saab Euroopa Liit kohustada Mercosuri äh, Pariisi lepet ellu rakendama. Mercosuri lepe hõlmab ka jätkusuutlikkuse peatükki pakti, eh, mis puudutab põhiõiguste, inimõiguste, metsade kaitset, eh, sotsia-, ettevõtete sotsiaalset vastutust, selle leppega tugevdatakse ka kodanikuühiskonda. Eh, siin saab kontrollida aktiivset ellurakendamist ja erinevaid inimrühmi on võimalik paremini kaitsta. tegemist on kokkuleppega, kus on ka ettevõtluspõhimõte jõulisemalt esindatud me saaksime seda kasutada kliimamuutuse vastases võitluses, see lepe Mercosuriga äh, tuleb äh, ellu rakendada ka teistes Mercosuri riikides, kui see ratifitseeritakse ja me ei tohi seda võimalust käest lasta. Äh, see projekt siin vastab Euroopa rohelisele kokkuleppele. aitäh! suur tänu! ja nüüd saab sõna volinik Hogan, palun. Much, uh, suur tänu, proua president. ja kõigepealt tahaksin tänada kuuskümmend nelja sõnavõtjat, kes andsid oma panuse sellesse arutelusse. Euroopa roheline kokkulepe on uus prisma, läbi mille me peame mitmeid Euroopa poliisi-, poliitikaid nägema ja kaubanduspoliitika ei erine sellest ja mulle väga meeldis, et äh, ka kiideti von der Leyeni komisjoni, äh, mida komisjon üritab teha seoses Euroopa rohelise äh, kokkuleppe. ma tahaksin teada saada, kuidas te hääletasite proua von der Leyeni hääletamisel, aga see on hoopis teine lugu. Te ei ole kunagi rahul. kuid ma nõustun härra Jongeeriusega et see kujutab endast võimalust. ja praegu meil ei ole Mercosuri riikidega ühtegi lepet, et leida seda viisi, kuidas need neli riiki saaksid leida endale progressiivsemad võimalused äh, keskkonna ja kliimameetmeteks ja väga paljud, kes siin kojas on olnud mures nende asjade pärast, sest mina ei tea ühtegi teist mehhanismi, kui kirjutada kiri või võtta sõna parlamendis või esineda rahvusvahelistel foorumitel. kuid meil ei ole teisi mehhanisme, millega mõjutada neid riike, välja arvatud kaubanduslepingud ja mulle tundub, et see avab meile võimaluse äh, kaasata need neli riiki. ma panin tähele, et äh, väga paljud äh, sõnavõtjad ilmselt ei ole seda kokkulepet põhjalikult uurinud ja seetõttu ma tahan paar tähelepanekut teieni tuua. on vale väita, et Euroopa Liidu Mercosuri läbi, kaubandusleping, millest käisid läbirääkimised kahe tuhande üheksanda aasta, vastutab Amazoni metsatulekahjudest. ja mitmed inimesed püüdsid oma sõnavõttudes seda sõnumit edastada äh,. me, me oleme tõesti nõus, et president Bolsonaro on äh, jätnud täitmata oma ülesanded Amazonase metsade kaitsel ja millised on meetmed, et vältida sellise stsenaariumi kordumist, millised meetmed me saame kasutada, et president Bolsonaro kaitseks seda suurepärast looduspaika Amazonast. me kõik jagame seda ühist eesmärki ähm,. roheline kokkulepe ja ka kaubanduslepe äh, on pikka aega äh, töös olnud, ligi kakskümmend aastat, kuid me leidsime äh, võimalus leida üsna tasakaalustatud lähenemine kestlikule arengule. president Bolsonaro, kes pidas kampaaniat valimistel, ütles, ütles, et ta ei taha osaleda Pariisi kokkuleppes. ta võttis samasuguse poliitilise seisa, äh, seisukoha nagu president Trump. ta muutis oma meelt selle äh, leppe läbirääkimiste ajal ja on nüüd a, äh, a, ka, a, osaline Pariisi kokkuleppest kui need, kes ütlesid, et kestliku osas ei ole saavutatud edasiminekut, siis ma tahan öelda, et selles eh, kaubanduslepingus on siduv kohustus eh, Pariisi kokkuleppe eesmärke täita ja Pari-, Brasiilia riiklikult kindlaks määratud panused eh, on järgmised aastaks kakskümmend kolm null ebaseaduslikku metsade raada, raadamist vihamet-, vihmametsades ja vähendada CO2 heitmeid taastada kaks miljonit hektarit metsa, äh, tugevdada äh, metsandusseadust ja neljanda, ja tagada loodusmetsade jätkusuutlik areng, äh, vältides ebaseaduslikku tegevust. kahe tuhande kolmandaks aastaks kolmteist miljonit hektarit metsa taastav, see on peaaegu miljon hektarit aastas. seega, kui meil poleks seda kaubanduslepingut, kuidas me saame siis kindlustada, et need võetud kohustused täidetakse? Äh, meil ei ole teist foorumit praegu sellest ja minu arvates sellega me saavutasime. assotsieerimisleping on samuti tugev raamistik, äh, mis võimaldab meil kasutada ka äh, ähm, sätteid põliselanike, kogunike, kogukondade kaitseks ja nendes kogukondades sotsiaalse progressi saavutamiseks. nii, aga ei ole õige öelda, et me oleme neid äh, Äh, alt vedanud. sotsiaalõigused, mida mõned mainisid, kõiki Mercosuri riigid on ratifitseerinud ILO konventsiooni, välja arvatud üks konventsioon ühes riigis. kolm riiki on kõik ILO konventsioonid rakendatud ja üks riik ainult seitse. seega väita, et sotsiaalset edasiminekut äh, ei ole saavutatud, on vale lisaks sellele Euroopa Liit ja Mercosur on läbi rääkinud ka tööstandardites, et kaubandussuhteid ei arendata äh, tööõiguse arvel. siis peab olema side majandusliku kasvu, sotsiaalse kaitse ja keskkonnakaitse vahel. Äh, see leping näeb ette ka korraliku töökava, äh, inspekteerimisi, tööohutuse, töökaitse, puhkuse ja äh, selgelt äh, töölepinguid ning äh, korralikke töötunde. Need on as-, näited, mida ei mainitud tänase arutelu käigus, kuid mis on osa sellest lepingust. ma usun, et te peaksite põhjalikumalt selle leppega tutvuma. põllumajandustoodete veiseliha, sooja, etanool. ma tahan teile meenutada, et meil on juba Mercosuri riikide kakssada seitsekümmend tuhat tonni kvoot olemas ja see kvoot on veel täitmata, sest Euroopa Liidu standardid on tõusnud aastate jooksul nii palju, et Mercosuri riigid ei suuda äh, täita neid standardeid ja ükski toode äh, Mercosuri riikidest ei tule äh, Euroopa Liitu, kui ei toimu sajaprotsendilist standardite vastavuste inspekteerimist. ja põhjus, miks need tooted tagasi saadetakse, on selles, et meie kontrollid toimivad ja minu arvates see peaks jätkuma sest Euroopa Liidu standardeid ei hakata lahjendama ja me kaitseme neid. Äh, ka meie geograafilised tehised on kaitsed ja see äh, näitab, et need tooted on kvaliteetsed. Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Portugal on selles osas tõsises seisukohal. Äh, minu sõber härra Wallace tunneb suurt huvi sotsiaal- ja keskkonnaküsimuste vastu ja mul on hea meel, et ma suutsin, et ma suutsin oma sõbrale härra Wallesele äh, selgitada, millist suurt edasiminekut keskkonna ja sotsiaalkaitse valdkonnas ja ma loodan, et te tutvustate seda äh, ka oma valijatele. ja lõpetuseks, proua president. meil on vaja teatud Äh, vahendeid, mõjuvahendeid tagamaks, et kõik majanduslik, sotsiaalsed ja keskkonna äh, mõõtmed on täidetud ja seda vabakaubanduslepingut saab selle nimel kasutada. ja proua äh, Kumpula-Natri mainis seda, et vaatame kui me hakkame seda kokkulepet äh, äh, õigusliku seisukohast läbi vaatama, mõtlema, kuidas täiendada, parandada seda, et reageerida teie koja liikmete muredele. ja ma loodan, et selle kandusleppe tõlgendamine ja selgitus saab ka teile edasi saadetud selleks, et tagada selle leppe heakskiitmise võimalusi ja selles tuleb kokku leppida, enne kui me esitame selle liikmesriikidele. kakskümmend aastat on Euroopa Liit on püüdnud äh, läbi rääkida äh, meie sõpradega Ladina-Ameerikas kokkulepped ja äh, kahjuks aastaid oli see unaruses, aga nüüd on meil võimalus öelda oma Ladina-Ameerika äh, sõpradele, et nüüd me oleme teie kauged sugulased ja me oleme valmis teiega läbi rääkima ja sotsiaal- ja majanduslikes ja keskkonnaküsimustes. suur tänu, härra volinik kui oleks sinine kaart, siis härra Vollas tahaks seda praegu tõsta volinikule, kuid pigem anname sõna nüüd nõukogu esindajale proua Tupurainelile. Honourable members of the parliament, ladies and gentlemen, to conclude I wish to thank you for this very timely and useful debate on this pressing issue that is a matter of concern ma tänan teid selle ajakohase arutelu eest, tänan teid teie väärtuslike äh, märkuste eest, ma kuulasin suure tähelepanuga ja kindlasti edastan need nõukogu liikmetele. kallid sõbrad, me kõik jagame seisukohta, et me peame andma ennast parima, et võidelda kliimamuutustega ja sellega kaasnevate keskkonnaprobleemidega, mis muutuvad üha kiireloomulisemaks. Äh, komisjoni äh, rohelise kokkuleppe ettepanek pakub välja selliseid äh, laiapõhjalisi algatusi, mida me peaksime nüüd uurima ja ja me peaksime tänama selle eest komisjoni ja kom-, äh, volinikku Hoganit kaubandusvaldkonnas on äh, jätkusuutlikkuse säilitamine oluline element, see loob vundamendi äh, suheteks meie mm, kaubanduspartneritega kliima ja keskkonnaküsimustel. ja ka vabakaubanduslepingud Mercosuriga tuleks vaadata just selles vaatuses kui võimalust muutusi esile kutsuda ja ma olen kindel, et seal on võimalus muutusi kaasa tuua. see ei toimu iseenesest. mõned teist viitasid äh, võimalusele uuesti läbi rääkida, et saavutada parem kokkulepe. kallid sõbrad, Mercosuri äh, vabakaubanduslepe uuesti läbirääkimine on see lihtne sõnades, aga mitte tegudes. Äh, ükski kokkulepe ei ole täiuslik, ta on siiski majanduse mõttes äh, väga asjakohane. see on suurepärane poliitiliselt ja sellel on ka oluline tähtsus, mis on laiem kui Mercosur ja see annab Euroopa Liidule võimalusel oma kõrgeid keskkonna ja sotsiaalseid standardeid äh, impu-, eksportida sellesse piirkondadesse, et tagasi pöörata kliimamuutuste mõju ja metsade raadamine. koostöö kolmandate riikidega äh,, koostöö vaimus, usalduse vaimus on äärmiselt oluline. see peab paika ka kaubanduslepete puhul ja eriti, kui me räägime äh, kestliku arengu peatükkidest. seega, kallid sõbrad, ma usun, et kaubandus pakub meile just seda võimalust, kuid me peame olema valmis selle ära kasutama ja lõpuks äh, see äh, kindlasti toob kaasa olulisi kompromisse. suur tänu selle olulise arutelu eest, president suur aitäh, lugupeetud minister, teile sellega on arutelu lõppenud sellel teemal. järgmise punktina on meil päevakorras komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus teemal uiguuride olukord Hiinas China Cables ja äh, elektroonse süsteemi abil saate te ennast registreerida vaba mikrofoni vooru ja ka sinise kaardi küsimuste esitamiseks ootame hetke, enne kui, või seni, kuni kõik inimesed on oma kohtadele jõudnud, aga kasutan seda aega selleks, et tervitada külastajaid ja tahaksin öelda, et teie ja meie vahel ei ole mingit seina ja äh, võib juhtuda, et kui teil kõrvaklapid peas on, siis tekib kiusatus oma naabriga väga kõva häälega vestelda, aga ma tõesti palun, et te võimalikult vaikselt seal oleksite, sellepärast et siia alla on teie Äh, kõne väga äh, kõvasti muidu kuulda, aga me oleme rõõmsad, et te saite siia tulla. aga nüüd äh, äh annan sõna härra Borrell Fontellesele. lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. Euroopa liidus äh, on äh, hiljuti kõneldud äh, Xinjiangi piirkonna inimeste olukorrast. septembris olime me Genfis ja ÜRO Peaassamblee New Yorgis leidis aset oktoobris ning hiljuti kohtusin Hiina välisministriga Madridis me oleme endiselt väga mures niinimetatud poliitiliste ümberõppelaagrite olemasolust ja me oleme kindlad, et see on mõjutanud üle miljoni inimese elusid juba. veel üks äh, põhjus mureks äh, on see, et äh, see, et kasutatakse laiapõhjalist jälgimist, kasutatakse tehisintellekti ja biomeetriat selleks, et Xinjiangi inimesi jälgida, see hõlmab ka tundlike biomeetriliste andmete säil-, kasutamist äh, ja näotuvastustehnoloogia kasutamist. lisaks sellele oleme me saanud andmeid selle kohta, et äh, inimesi, inimeste äh, usuvabadust piiratakse ning piiratakse inimeste juurdepääsu usule ja haridusele vähemuskeeltes. loomulikult iga riik võib võtta õiguslikke meetmeid võit-, võitlemaks terrorismi vastu, kuid meie leiame, et need meetmed, mida Xinjiangis on kasutusele võetud, on ebaproportsionaalsed. Nende eesmärk on küll olnud ekstremismi ja terrorismi vastane võitlus, aga Euroopa Liit on jõudnud järeldusele, et äh, äh, see, see kõik on väga murettekitav, võttes arvesse äh, inimeste kadumist äh, ja meelevaldset vahistamist, puudub ka kohtukonna kontroll. Äh, oluline on tagada juurdepääs teenustele seal piirkonnas, ÜRO erimandaadi omanikud ja inimõiguste ülemvolinik peaksid ka saama juurdepääsu sinna, kuid äh, sellest ei ole midagi kuulda siiani ja nendele juurdepääsu lubamine on väga oluline samm, ma olen kõnelenud äh, Hiina ametivõimudega ja meie suursaadikutena, suursaadikutega selleks, et äh, saada külastada seda piirkonda. tänane auhinnatseremoonia näitas ka, kui oluline on austada vähemusrahvaste õigusi Äh, ja neil on ka õigus äh, haridusele, äh, usulisele eneseväljendusele, Euroopa Liit kindlasti tõstab, tõstatab mureküsimusi seoses Xinjiangi olukorraga, seoses dialoogidega Hiinaga ja ka rahvusvahelisel tasandil, ka ÜRO raames Euroopa Liidu nimel eh, me jätkame üleskutseid Hiinale täita oma rahvusvahelise õiguse all võetud kohustusi, täitmaks eh, oma kohustusi ja austamaks eh, inimõigusi. lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh tähelepanu eest ja ootan põnevusega eelseisvat arutelu. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Viisler Liima Rahvapartei nimel, teil on kaks minutit lugupeetud president kakskümmend aastat tagasi hiina äh, kirjutas äh, poliitiliste õiguste paktile alla ja alates sellest ajast äh, oodatakse nüüd selle ratifitseerimist inimeste kodanike poliitiliste õiguste olukord on muutunud, majanduslik olukord on küll paranenud ja me vaatame seda, mis praegu seal aset leiab, suure murega. Xinjiangi piirkonna inimeste olukord on väga murettekitav, China Cables äh, skandaal tähendab, et äh, me peame vaatama, mis seal aset leiab, me ei saa lihtsalt ainult muret väljendada muidugi, ehkki ka mureväljendused on väga olulised. me oleme andnud äh, Ilham Totile Saharovi äh, auhinna ja see on väga oluline signaal näitamaks, kui oluline on äh, rahumeelselt võidelda allasurutud inimeste õiguste eest. ja seal tuhandsete inimeste hulk, kes on väga keerulises olukorras, on ületanud juba miljoni piiri äh, ja Xinjiangis valitsev olukord äh, ei äh, lähe kokku selle suure ja uhke rahva ja riigiga. paljud inimesed on kinnipidamislaagrites äh, ja lapsi äh, saadetakse ka ähm, koolidesse, aga kui see tõesti ka nii on, siis äh, miks Hiina ei luba ähm, rahvusvahelisel delegatsioonil äh, sinna laagritesse juurdepääsu? meie tahame, et kinnipeetud inimesed vabastataks, need on kinni peetud ainult sellepärast, et nad on väljendanud oma arvamusi või järginud oma usulisi tõekspidamisi. me peame tagama, et tooted, mis nendest laagritest tulevad, ei oleks Euroopa Liidu turgudel kättesaadavad mitte ükski ettevõte, ähm, mitte ükski meist ei tohi olla nõus sellega, et sunnitöö abil kasumit teenitakse ja me peame tagama, et sellist asja juhtuda ei saaks suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Piiri, teil on ka kaks minutit ja te kõnete Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. suur aitäh, lugupeetud president, mina esindan siin härra Borreod tere tulemast teile siia ja, ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tervitan teid siin esmakordsel kohtumisel teie uus ametis Hiina on siiani olnud äh, üks äh, meie liidu kõige olulisematest partneritest ning äh, rahvusvahelise kogukonna keskne partner, kuid see ei tähenda, et me saame silmad kinni pigi-, karistada jämedat Euroopa eh,, äh, inimõiguste rikkumiste äh, ees. üle miljoni uiguuri ja kasahhi on laagrites kinni peetud äh, ja sellel ei ole muid põhjuseid kui ainult see, et need inimesed on moslemid. täna Euroopa Parlament andis Ilham Totile kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Sahharovi auhinna härra Toti on äh, uiguuri intellektuaal, majandusteadlane ja õpetlane, kelle ainus kuritegu oli äh, propageerida rahu ja uiguuride õiguste austamist. Äh, temale on määratud eluaegne vanglakaristus ning ta ei saanud tulla Strasbourgi selleks, et seda auhinda vastu võtta. täna esindas teda siin tema vapper tütar Jever ja meie kutsume üles äh, Ilham Tohti kohesele ja tingimuseta vabastamisele. Xinjiang provints on äh, äh, muutunud etnilise, kultuurilise, religioosse ja sotsiaal, sotsiaalse kontrolli äh, kurvaks näiteks iga äh, aspekti inimeste igapäevaelust jälgitakse, uiguurid on pidanud loobuma oma religioossest ja kultuurilisest identiteedist ja seda kasutatakse vägagi sageli nii-öelda ümberõppelaagrites. Hiina äh, on kohustunud kinni pidama rahvusvahelisest inimõiguste raamistikust ja me tahame, et Hiina valitsus vabastaks kõik need, kes on praeguseni kinni peetud, et eh, ilma eh, ja inimõiguste rikkujad tuleb kohtu ette anda, me arvame, et ja loodame, et Euroopa Liit on vastu valmis võtma ka sanktsioone eh, rikkujate suhtes, suur aitäh! suur aitäh, kõigepealt saab nüüd sõna kolleeg Benjon, teil on kaks minutit suur aitäh, üle kahe aastakümne juba on Ilham Tooti teinud äh, väsimatut tööd selleks, et edendada dialoogi ja teineteise mõistmist äh, uiguuride ja hiinlaste vahel, aga äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta septembris mõisteti talle eluaegne vanglakaristus ja kahepäevane kohtupidamine tehti ka avalikkusele näitamiseks ja mul on hea meel, et temast on nüüd saanud uus Saharovi auhinna laureaat, aga tema ei ole ainus, kes kaitseb, kannatab äh, Hiina valitsuse tegevuse all, et väga paljusid inimesi on äh, represseeritud viimase kahe aasta jooksul Hiina valitsuse poolt äh, seetõttu, et neil on teatud etniline taka, taust Äh, üle miljoni inimese on meelevaldselt äh, laagrites kinni peetud, äh, kus nad on pidanud loobuma oma etnilisest identiteedist ja usulistest veendumustest ja va-, vanduma ähm, äh, ustavust Hiina valitsusele. me oleme väga mures selle olukorra pärast, Euroopa Liit peab nõudma, et Hiina ametivõimud austaksid oma äh, inimeste põhiõigusi äh, ja inimõigusi ja inimõiguste rikkujad tuleks äh, kohtu alla anda, tuleb lõpetada meelevaldsete kinnipidamiste praktika, tuleb eh, sulgeda sellised eh, laagrid ja tuleb vabastada sealt kinni peetud inimesed, me tahame lisaks veel sellele, et Hiina ametivõimud võimaldaksid vaba juurdepääsu Xinjiangi eh, provintsile ajakirjanikele ja rahvusvahelistele vaatlejatele me ei saa lihtsalt äh, käed rüpes pealt vaadata ja Hiinaga oma suhteid jätkata, samal ajal kui sellised kohutavad rikkumised aset leiavad. mina leian, et äh, see on äh, üks kõige tõsisemaid inimõiguste rikkumisi, mis praegusel hetkel maailmas on aset leidmas me loodame, et Saharovi auhinna andmine toob kaasa hiljem Toti vabastamise ning eh, et see pärast seda toob kaasa ka muudatused eh, Hiina ametivõimude lähenemisel ehm, selles osas, mis puudutab inimõiguste austamist, aitäh. suur aitäh, järgmisena saab sõna kaheksa pooleks minutiks eh, roheliste nimel härra Püütikohver. austatud asepresident, ma tahaksin teid tänada, härra Barrel, väga selgete sõnade eest Euroopa Liidu nimel Hiina Kommunistliku Partei äh, poliitika nõrgemate suhtes ei ole kunagi olnud äh, liberaalne, kuid aastal kaks tuhat neliteist äh, leidis Xinjiangi provintsis aset totalitaarne pööre, äh, mis on loonud kõige hullema politseiriigi, mis meil maailmas praegu eksisteerib. see ekstreemne poliitika on tegelikult eh, saanud ka sisest vastuseisu, nagu me China Cable'i abil oleme näinud ning eh, selline kultuurihäll nagu Hiina äh, peaks tundma häbi selliste poliitikate rakendamise eest. Äh, terrorismivastane võitlus on loomulikult vajalik, kuid see ei ole vabanduseks äh, selle jaoks, et võideldakse inimeste vastu, kes tahavad oma mõtteid avaldada, kes tahavad oma jumalat teenida meie usume tõesti, et kätte on jõudnud aeg lõpetada valed, lõpetada vabandused ja hävitustöö ning need laagrid tuleb sulgeda. meie eurooplastena peame ka aktiivsed olema, me ei tohiks lihtsalt ainult kriitiliste sõnade juurde pidama jääda ja sellepärast see parlament siin kutsub üles seda, et Äh, et äh, ei eksporditaks küberjärelevalveks ja jälituseks äh, mõeldud tehnoloogiat ja tooted, mida toodetakse seal laagrites, nad ei tohi jõuda Euroopa Liidu ettevõtete väärtusahelasse. sunnitöö tooted tuleb keelustada Euroopa Liidu turul. me kutsume kõiki Euroopa Liidu põhiseid ettevõtteid üles äh, rangeid otsuseid langetama, nad riskivad oma mainega, kui nad ellu ei rakenda inimõigustel põhinevat hoolsuskontrolli, mis äh, tagaks, et nad ei oleks äh, repressiooniga seotud Äh, meil on vaja ka inimõiguste valdkonna sanktsioonimehhanismi, äh, nagu te olete juba välisministritega välisminist-, välisnõukogus äh, juba arutanud ja meil on seda võimalikult kiiresti vaja. ja lõpetuseks veel üks lause, see on seotud Ilham Totiga, meie uue Saharovi auhinna laureaadiga. tema Eh, ei saa oma perega kohtuda, ta ei ole kahe aasta jooksul oma peret näinud, eh, isegi eh, vaatamata sellele, et Hiina seadus seda ette näeb ma arvan, et me kõik peaksime nõudma seda, et tema pere peaks saama infot tema asukoha ja tema käekäigu kohta, aitäh! suur aitäh, IDE fraktsiooni nimel saab nüüd sõna kaheks minutiks kolleeg Bonfrisco, palun! suur aitäh, lugupeetud president! Äh, austatud äh, kõrge esindaja, kallid kolleegid, USAID idee äh, kontekstis tahetakse kuuskümmend kolm protsenti maailma elanikkonnast kokku tuua, aga Hiina küüniliselt rakendab oma meelevaldseid reegleid. uiguuride piirkond on üks olulisemaid äh, infrastruktuuri sõlmpunkte selles äh, projektis, mis on väärt tuhat miljardit dollarit. ja see tundub olevat täiuslik äh, alibi selleks, et keelata sealse elanikkonna õigus enesemääramisele. uus siidide niisiis seda saavad kasutada tooted, aga seal ei kehti demokraatia vabadused ja kõrge esindaja, ma tahaksin öelda ka veel seda, et äh, naabruspoliitika äh, peab äh, olema paika pandud üleilmsete geopoliitiliste parameetrite kohaselt ja mitte ainult geograafiliste parameetrite kohaselt. uiguuride repressioon mm, mm, on vastuvõetamatu ja see süsteem toitub äh, koletislikul kombel äh, inimeste kannatustest äh, ja kasutatakse ka tehisintellekti ja, ja sealseid edusamme Äh, näotuvastussüsteemid, äh, emotsioonituvastus isegi, äh, massijälitamine miljoni, pooleteise miljoni inimese puhul, Big Data Analytics ja Hiina kontrollivad seda piirkonda, rikkudes inimõigusi ning lisaks kogutakse andmeid tohututesse andmebaasidesse ja Eh, kasutatakse tsentraliseeritud süsteemi, eh, kus eh, ei eristata avaliku või erasektori andmeid. meie ees on vägagi hull olukord, millega me ei saa nõus olla ja Euroopa, kes kaitseb selliseid õigusi, ei saa lihtsalt seda pealt vaadata, aitäh. aitäh, järgmisena kolleeg Botega, poolteist minutit ECR nimel aitäh! austatud president, austatud komisjoni asepresident, välispoliitika kõrge esindaja, tere tulemast parlamenti, vaatamata eksperimentidele majanduse valdkonnas on Hiina endiselt kommunistlik riik, kus massiliselt hirmutatakse inimesi, oma ühiskonda. novembrist kaks tuhat üheksateist on lekked, nõndanimetatud Hiina telegrammid näidanud, mil määral see toimub Xinjiangi autonoomses piirkonnas kinnipidamislaagrid on selgelt kohad, kus ei tehta vabatahtlikult tööd. täiesti selge, et toimub massiline jälgimine kõigi tehnoloogiliste vahenditega. Euroopa Liit peab astuma otsustavaid samme, austatud kõrge esindaja. meil on vaja otsusekindlalt toimida. kutsun üles neid la-, nende laagrite sulgemisele ning äh, konkreetsetele meetmetele isikute suhtes, kes vastutavad selle poliitika rakendamise eest. aitäh! Kuue nimel kolleeg Villanueva Ruiz, üks minut. oleme väga mures, arvestades inimõigusorganisatsioonide poolt saadud infot Xinjiangi provintsis toimuva kohta. meie fraktsioon toetab inimõiguste eest seismist üle kogu maailma ning äh, protestimis- ja meeleavaldusõiguse kaitsmist, mis muutub järjest keerulisemaks niisugustes riikides nagu Hiina. ning äh, seetõttu oleme vastu ka Ameerika sanktsioonidele, mis sisuliselt äh, survestavad teisi, Ameerika riik, Ameerika Ühendriigid ei ole praegu väga eeskujulikud inimõiguste küsimustes. meil ei ole vaja sanktsioone, meil on vaja arutelu ja inimõiguste tagamist. me kuuleme sageli, kuidas põhiõigusi kasutatakse parlamendis survestamisvahendina ning täna mina eurooplasena tahaksin vabandada selle pärast, et ma ei, ei ole suutnud sellele vastu seista fraktsioonide nimel kõnelejate kõnede puhul siniseid kaarte ei lubata. järgmisena kolleeg Castaldo, poolteist minutit suur tänu, lugupeetud president, austatud kõrge esindaja, kallid kolleegid. kujutage ette ühiskonda, kus tehisintellekt kasutab algoritme, mis on automaatsed, näotuvastussüsteeme, mis otsustavad, kes tuleks vangistada ja ümberõppelaagrisse saata ja mm, inimesed on allutatud pidevale järelevalvele ja äh, lapsi äh, haritakse ideoloogiliselt selleks, et äh, nad assimileeruksid paremini Hiina ühiskonda ja see tundub ulmefilmi stsenaariumina äh, Ehm, tundub, et inimkond on eh, valele teele sattunud, kuid kahjuks aastal kaks tuhat üheksateist Xinjiani piirkonnas see eh, kõik aset leiabki ja üle miljoni uiguuri eh, pidevalt peavad taluma sellist allasurumist, mille eesmärgiks on nende kultuur hävitada kommunistliku režiimi poolt Hiinas Äh, need, kes nende kohutavate rikkumiste taga seisavad, tuleks vastutusele võtta äh, ja tuleks keelata selliste äh, te-, ähm, tehniliste lahenduste ekspordi Hiinasse, mis võimaldavad sellist ennet-, ennetuslikku automaatset näotuvastust ja inimeste jälgimist meie inimestena äh, peaksime äh, olema sellise riigipoolse vägivalla vastu äh, ja Ilan Tooti seda on ka teinud ja ta on olnud väga julge ja nüüd on ta vanglas. Mm, mina toetasin tema kandidatuuri kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Saharovi auhinnale, sellepärast et ma olen veendunud, et väga oluline on võidelda sellist laagrite vastu, selleks et in-, ja, ja selleks, et tema saaks ka vabadusse ja oma äh, tütre embusesse uuesti. aitäh, palun mõelge kolleegidele, kes teid kuulavad, tõlkidele, kes teid tõlkima peavad. järgmisena kolleeg Kaaler, poolteist minutit. aitäh, proua president, head kolleegid! tahaksin kõigepealt tänada asepresidenti ja kõrget esindajat Borrelli nende sõnade eest, mis ta ütles arutelu alguses ning selle eest, et aga oli ka Sahharovi autasu üleandmise juures, ka see on oluline poliitiline signaal. poliitiline signaal Pekingi suunal on ka see, et me väga harva oleme näinud seda, et praktiliselt kogu parlament jagab seda kriitilist suhtumist Xinjiangis toimuva osas nii vasak- kui parempoolsed ning eh, see peaks juba andma mõtteainet. see sõnum, mille me saadame, on täiesti selge, Ilham Tohti tuleb vabastada, Hiina põhiseadust tuleb täita ning Hiina õigusakte. ka kinnipeetavatel on õigused, eh, nende pereliikmed võivad neid külastada. Hiina peab täitma seda, mille ta on allkirjastanud ja mis ta rahvusvaheliselt on endale kohustusena võtnud ning ÜRO eriesindaja tuleks lasta riiki ning nendesse kohtadesse, kinnipidamiskohtadesse, et oleks võimalik vaadata, mis seal reaalselt toimub. niisugusel suurel riigil nagu Hiina ei ole ju vajadust niisugust väikest vähemust ähm, nii kohelda, sellepärast et uiguurid ei ohusta kuidagi Hiina stabiilsust, nad nõuavad üksnes seda või neid õigusi, mis on kõigil rahvastikurühmadel ning äh, seetõttu meie neid täies ulatuses toetame aitäh. järgmisena kolleeg Gebhard, poolteist minutit. aitäh, proua president. austatud härra Borrell, head kolleegid. Uh, China Cables uh, näitavad meile selgelt, kui jõhkralt Hiina riik Xinjiangi piirkonnas eh, elavaid inimesi, nende inimeste õigusi piirab ja kuidas ta neid ahistab. tegemist on õudsete inimõigusrikkumistega, võib-olla kõige hullematega, mida praegu maailmas näha võib. ootan teilt, härra Borrell, Borrell ja liikmesriikidelt samuti, et eh, edaspidigi, nii nagu te praegu seda teinud olete, tegite, eh, selgelt, suunata selge sõnumi Hiina poolele Te peate nõudma ümberkasvatamislaagrite kohest sulgemist ning regiooni sõltumatute ekspertide lubamist, et lahtised küsimused selgitada. rahvusvahelised ettevõtted, kes Xinjiangi piirkonnas äh, tegevad on, peavad uurima, mil määral on nad äh, olnud osalised inimõigusrikkumistes ning äh, rakenduma peavad ka vastavad tagajärjed me ei soovi, et Euroopa Liidus müüdaks tooteid, mis on sunniviisilise tööga toodetud. ning me peame tagama, et neid tooteid Euroopa Liitu ei lasta. head kolleegid, minu jaoks on väga oluline, et me alati ja ühehäälselt rõhutaksime, et inimõiguste järgimine ja õigusriiklus on kohustuslikud eeldused suhete edasiseks süvendamiseks Hiina Rahvavabariigi ja Euroopa Liidu vahel, aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Intelt poolteist minutit yes,. aitäh, proua president ning tervitan siin kõrget esindajat, härra Borrelli, mäletan teid eh, istumas paar aastat tagasi teisel toolil siin poodiumil. tegemist on olukorraga, kus pannakse proovile komisjoni geopoliitiline nii-öelda eh, võimekus China Cables, need äh, lekitatud dokumendid näitavad, et äh, tohutu andmete kogumine käib äh, tehisintellekti abil, mis on täielik totalitarismi ilming. ning kui selliseid vahendeid kasutatakse, siis peame me olema väga, väga ettevaatlikud, kui see juba kuskil toimub. me andsime täna Sahharovi autasu Ilham Tohtile Euroopa Liidu seisukoha sõnumina kahjuks pole see esimene kord, kui me anname Hiinast pärit vabadusvõitlejatele niisuguse autasu. Euroopa peab nõudma, et äh, laagrites kinnipeetavaid uiguurid vabastataks, sest nad on kinnipeetavad. ma kuulsin kolleegidelt palju häid ettepanekuid, aga meenutan, et meie käsutuses on veel üks oluline vahend, mm, üle-euroopaline Magnitski akt, mille nõukogu eelmisel nädalal heaks kiitis, nii et härra Borrell, palun tagage, et Euroopa Liidu Magnitski seadus muutuks reaalsuseks ning äh, palun tagage, et äh, siin ei rakendata ühehäälset hääletamist, et keegi saaks selle veto, sellele veto panna. ning äh, lisaks tuleks hõlmata ka vabaühendused, raskete inimõigusrikkumiste ohvrid, kes on ellu jäänud ning kokkuvõtteks, proua juhataja, härra Borrell, kas Euroopa Liit saab uueks inimõiguste valdkonna superriigiks maailmas või mitte. aitäh. proua Gregorova, üks minut. härra Borrell, räägime nendest hiljutistest leketest, mis näitavad, et Hiina kõrged valitsusametnikud ja suursaadikud on meile valetanud selles, mis puudutab massilist kultuurilist genotsiidi, mis Hiinas praegu toimub. eile kohtusin Ilham Tohti tütre Jeferiga aga ma oleks võinud ju kohtuda härra Ilham Tohti endaga, aga seda ei saanud, sellepärast et ta on sule-, ta on, teda peetakse kinni koonduslaagris ja temast ei ole keegi midagi kuulnud juba kaks aastat. Jevher ei ole Hiina vastu, mina ei ole Hiina vastu, ta tahab lihtsalt, et tema pere oleks turvaliselt koos. samas, kui see genotsiid aset leiab, on minu eh, riigi rikkaim mees, Pats Kellner, manipuleerinud eh, Hiina meedia, äh, Hiina kuvandit Tšehhi meedias, et äh, ärikasu saada. kui mina seda kõnet peaksin Hiinas, siis äh, heidetaks mind ja minu peret ka koonduslaagrisse. kolleegid, meie eurooplastena saame astuda välja Hiina digitaalse diktatuuri vastu ja inimõiguste eest, alustage majandussanktsioonidega. härra Borrell, tegutsege aitäh, järgmisena kolleeg Corrao, poolteist minutit. aitäh, head kolleegid. kõik see on vastuvõetamatu vaatamata korduvatele üleskutsetele rahvusvahelise üldsuse poolt ning hiljutisele dokumentide avaldamisele, mis näitab, kui kohutavad repressioonid toimuvad Xinjiangi uiguuri autonoomses piirkonnas, ja on Hiina valitsus en-, valitsuse kõrvad endiselt lukus ja ta jätkab põhiõiguste rikkumist. on väga murettekitav, et niisugune riik nagu Hiina, mis soovib saada rahvusvahelises plaanis usaldusväärseks partneriks, teostab niisugusi põhiõiguste rikkumisi ning otse kui sellest ei piisaks, jätkab Hiina äh, veel uiguuride ja teiste vähemuste tagakiusamist ka väljaspool oma piire. see peaks andma meile mõtteainet selle kohta, et on põhjust äh, rakendada vastumeetmeid. Ilham Tohtile antud autasu ei ole suunatud mitte ainult temale, vaid kõigile uiguuridele, kes selle hullusega võitleb. eurooplastena peame me kõik seisma kogu oma jõuga uiguuri vähemuse õiguste eest Xinjiangi piirkonnas ja ka teistes ÜRO riikides. ning tegutseda tuleb üheskoos, mitte lasta seda teha üksikutel liikmesriikidel, nii on see tõhusam. So you have a slight of a mix-up if you meil on väike segadus Äh, sellega seoses, kas te ületasite oma kõneaega või mitte, ma loodan, et meie teie mikrofoni liiga vara välja ei lülitanud. edasi, kolleeg McAllister, üks minut. proua president, daamid ja härrad, head kolleegid, need usutavad uh,, usutav informatsioon, mis on jõudnud meieni Xinjiangi piirkonnas toimuva kohta uiguuridega, on väga murettekitav. kolm asja on väga olulised. esiteks, kinnipidamine ilma kriminaalsüüdistuse ja kohtumõistva otsuseta uiguuride ja teiste vähemuste esindajate suhtes peab kohe lõpp, lõppema ning kinnipeetavad tuleb vabastada tingimus, tingimusteta. teiseks, Pekingi võimud peavad lubama juurdepääsu Xinjiangile rahvusvahelistele vaatlejatele ja ajakirjanikele, sealhulgas ka ÜRO erivolinikule inimõiguste osas. ning kolmandaks, isikute suhtes, kes on Xinjiangis kadunud, kadunuks jäänud, tuleb informatsioon nende peredele äh, väljastada. kahekümne esimese Hiina tippkohtumise tulemusena tehtud avalduses kinnitasid Euroopa Liit ja Hiina, et äh, inimõigused on jagamatud ja omavahel seotud ning tingimusteta. Peking peaks äh, nüüd seda rakendama. ja tervitan, kõrge esindaja, teie täna öeldud sõnu ja ootan ka homme vastuvõetavat resolutsiooni, eriti selles sisalduvat üleskutset sanktsioonide rakendamise kohta isikute suhtes. järgmisena kolleeg Santos, üks minut. aitäh. Hiina jätkab oma poliitikat, mis seisneb süstemaatilistes repressioonides ning kodaniku ja põhi, vabaduste ja põhiõiguste rikkumistes inimesi mõistetakse surma. olukord halveneb nii Xinjiangis kui ka Tiibetis, toimub kultuuriline genotsiid. ning äh, me näeme, kuidas äh, kuidas kuberner, kes vastutab nende sündmuste läbiviimise eest, on sama isik, kes on seda teinud juba Tiibetis, see on väga irooniline et niisugust asja on võimalik täna näha, et sisuliselt räägitakse ideoloogilisest ümberkasvatusest, sunnitööst, piinamisest, muul inimõiguste rikkumistest ja kõik see on vastuvõetamatu, on oluline, et me nõuame kohest Ilham Tohti vabastamist ning kõigi inimõiguse eest seisjate vabastamist ning et keelame kõik tooted, mis on sunniviisilise töö abil toodetud ja rakendame konkreetseid sanktsioone Hiina ametnike vastu seni, kuni laagrid suletakse ja inimõiguste rikkumine lõpeb. järgmisena kolleeg Kütšuk. aitäh, proua president, austatud härra Borrell. meie arutelu oli suunatud Hiina või Hiina valitsuse vastu. me räägime siin inimõiguste kaitsmisest ning ma tahan eriti austada Eh, Ilham Tohtit, kes sai just eh, Sahharovi autasu. Ilham Tohti on majandusprofessor, inimõiguste eest seisja ning uiguuri vähemusõiguste eest seisja. kaks aastakümmet on ta üritanud luua dialoogi hiinlastega ning parandada vastastikust mõistmist uiguuride ja hiinlaste vahel ning oma aktivismi tulemusena mõisteti ta eluks ajaks vangi aastal kaks tuhat neliteist, sellest ajast on ta olnud vangis härra Borrell, kõigepealt tuleb nõuda Ilham Tohti vabastamist vanglast, teiseks tuleb lõpetada uiguuri vähemuse tagakiusamine, aitäh. aitäh. nüüd proua von Kramon Taubaudel. aitäh, austatud kolleegid, austatud kõrge esindaja. kui me saame äh, mingi tugeva reaktsiooni Hiinalt, siis äh, võib paista, et nad on tugevad, aga tegelikult on nad nõrgad. sellepärast, et nad teavad, et see, mida nad teevad oma rahvaga, on moraalselt vale. see massiline inimeste vangistamine ja inimõiguste rikkumine on lihtsalt vastuvõetamatu. Hiina valitsus teab, et nad rikuvad omaenda reegleid ja rikuvad loomulikult ka rahvusvahelisi lepinguid. Hiina on Äh, kirjutanud alla normidele, eh, mille kohaselt ta peab tagama kaitse oma kodanikele ja me peame tagama, et eh, Hiina siin järgib miinimumstandardeid. meie Euroopa Liidus suudame kaitsta uiguure Hiinas ainult siis, kui Euroopa on ühtne ja tegutseb koos me peame survestama Hiinat ning juhtima nende tähelepanu sellele, mis nad teevad. ilma selge strateegiata Euroopa ei suuda midagi muuta Hiinas elavate inimeste elus. ent äh, tegutsema ei pea mitte ainult valitsused ja poliitikud äh, inimõiguste kaitsestrateegia rakendamiseks, tegutsema peavad ka ettevõtjad, mis praegu teenivad tohutuid summasid Hiinas ja Xinjiangis ka ilma nendeta meie strateegia ei toimi. aitäh! nüüd proua Žiljana Zovko, üks minut. austatud kõrge esindaja, hiljutine ajalugu näitab meile, et kui religioosne vähemus kannatab ja seda koheldakse ebaõiglaselt, siis varem või hiljem äh, on sellel tagajärg. see on liblika efekt, teisel pool maailma tuleb sellest torm uiguuride olukord valmistab väga tõsist muret ning mul on hea meel, et tänane arutelu aset leiab. ning äh, mul on hea meel, et Euroopa Parlament äh, tunnu-, tunnustab, tunnistab neid, äh, seda olukorda läbi selle, et ta on andnud Sahharovi autasu Ilham Tohtile, kes seisab uiguuride õiguste eest. märgin, et tegemist on laiema trendiga. me räägime praegu moslemi vähemuse olukorrast ja homme hakkame rääkima kristlaste, kristliku vähemuse olukorrast Burkina Fasos ning viimasel Strasbourgi täiskogul rääkisime äh, katoliiklaste ja protestantide tagakiusamisest Alžeerias. parlament on selgelt seisukohal, et äh, usuvabadus on üks äh, tänase salliva ühiskonna alustaladest, seetõttu teen ettepaneku, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Välisteenistus astuksid meetmeid selleks, et Äh, religioonide vaheline dialoog jõuaks nende alusdokumentidesse ja kajastuks meie välispoliitikas. aitäh! järgmisena saab sõna härra Rafael Glucksmann, üks minut. aitäh, proua president. kui sa loed Koraani, paneme su laagrisse ja kui sa teed midagi muud taolist, siis samuti laagrisse. nii et niisugune on see terror, mida rakendatakse uiguuride suhtes. ning äh, suures vaikuses saab toime panna suuri kuritegusid. maailm on olnud väga vaikne. me oleme selle vaikuse lõhkunud, andes äh, Ilham Tohtile Sahharovi autasu, ent sellest ei jätku. meil on vaja tegusid, meil on vaja sanktsioone Hiina juhtide vastu, kes äh, on otseselt vastutavad selle eest, mis on praegu maailma suurim äh, rahvastikurühma interneerimine. ning äh, sanktsioone tuleb rakendada ka ettevõtjate vastu, kes selles osalevad ning tagada tuleb, et Euroopa ettevõtjad täidavad hooldus, hoolsuskohustuse, eriti tekstiilivaldkonna ettevõtjaid, ning ei kasuta ära äh, neid inimesi, kes on praegu selle vastuvõetamatu poliitika ohvrid. aitäh! nüüd Bernard Guetta, üks minut. me võime neid nimetada, kuidas me tahame. no Pekingis nimetatakse neid ümberõppelaagriteks, aga sisuliselt on tegemist koonduslaagritega, milles äh, kaheksa-üheksast uiguurist äh, täna elavad me võime selle, seda nimetada õige nimega, aga sellest ei piisa, me peame meenutama Hiina juhtidele, et ei ole võimu ilma vastutuseta. maailmal on vaja Hiinat, sest ilma selleta ei õnnestu vältida anarhiat rahvusvahelistes suhetes. ja meil on vaja kompromisse, mille osaks on Hiina, et oleks stabiilsus. inimkonnal on vaja teid, kes te Hiinat juhite, ent te ei tohi unustada inimõigusi sest vastasel juhul ei saa te anda oma panust rahvusvahelise stabiilsuse tagamisse. nii et olge sama targad, nagu teie aastatuhandete pikkune ajalugu teile võimaluse annab ning sulgege need laagrid. laske inimestel hingata, vabastage Ilham Tohti. aitäh, järgmisena saab sõna David Lega, üks minut. We... suur tänu, juhataja härra Pärel. me teame, et miljonid inimesed on võetud sihtmärgile ja neid taga kiusatakse nende tõekspidamise peale. me teame, et lapsevanemaid lahutatakse lastest, perekondasid hävitatakse. me samuti teame, et autoritaarne režiim peab kinni miljoneid inimesi nõndanimetatud ümberõppelaagrites ja need laagrid eh, toovad eh, meile mälestuseni sarnastest laagritest Euroopas meie hiljutises ajaloos me oleme liiga aeglaselt reageerinud Hiina režiimi kohutavatele kuritegudele uiguuri rahva vastu. kolleegid ja sõbrad, nüüd on aeg lõpetada eh, kikivarvul Hiina ümberkäimine ja tema kommunistliku režiimi Äh, hiljem toodi üle käesoleval aastal Sahharovi auhinna äh, omistamine näitab, et me enam ei nõustu Hiina kuritegude uiguuride vastu. homme me võtame vastu resolutsiooni, kus kutsutakse üles sihipäraseid majanduslikke sanktsioone nende suhtes, kes vastutavad uiguuride massilise kinnipidamise eest. me toetame äh, uiguuri äh, kuid sanktsioonid selle lõpu ei tee, sest ähm, kui me loobume inimõiguste kaitsest, siis mis iganes, kus iganes nad on ohtu sattunud, tähendab, me loobuksime oma kindlate seisukohtade. suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Niina Kell üheks minutiks. lugupeetud kõrge esindaja, tere tulemast tagasi. on hea näha teid taas meie kojas oma uues ametirollis me seisame ühe suurema inimõiguste